Witam Państwa. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. ja tere tulemast meie koosolekule, minu meelest oleks vist aeg pihta hakata, kas kõikidel on hääletuskaardid olemas? esimene päevakorrapunkt täna on meil leping Euroopa Liidu ja Hiina vahel mahetoodete kaubanduse osas proua Aguilera on raportöör ja INTA on äh, vastutav komisjon. ja ma arvan, et nüüd annaksin sõna raportöörile sissejuhatuseks, palun. aitäh, teen hästi lühidalt. tere hommikust kõikidele olete kõik kursis, et komisjonina on meil ainsa, ai-, valik, kas öelda jah või ei sellele eelnõule ja meie esimees selle asjaga ka tegeleb. kui tegu on nende rahvusvaheliste lepetega toidu ja põllumajandustoodete alal siis minu arvates meil peaks tegelikult pädevusi rohkem olema. jah, praegu on INTA see juhtkomisjon, aga kui on tegemist sellise suurusjärguga asjaga, siis sellisel juhul meil peaks ikkagi olema rohkem volitusi, kui lihtsalt öelda jah või ei. ma siiralt loodan, et meie esimehe ponistused lõpevad sellega, et me tulevikus saaksime olla rohkem kaasatud taolistesse asjadesse, aga täna peame arvestama nende volitustega, mis meil on. loogiliselt võttes me peaksime selle eelnõuga nõustuma. nagu te teate, praegu on ähm, nii-öelda reformi eelõhtu. nii et eks me peame vaatama, mis ähm, välja tuleb. minu ettepanek on seda eelnõu toetada arvan siiski, et tulevikus peaks meie komisjoni palju rohkem sellesse protsessi kaasama. see on kõik, härra esimees, mis mul praegu on selle asja kohta öelda. ma asendasin teid komisjonide esimeeste konverentsil ja ma tõesti loodan, et järgmistel kordadel meil on rohkem sõnaõigust. suur aitäh, proua Aguilera esimeste konverentsil on seda teemat ka arutatud, aga ma arvan, et ma kirjutan ka selleteemalise kirja. vaja oleks noh, mitte vo võib-olla volituste, vaid pigem protseduurilistes asjades natuke muuta meie tegevust. ja koordinaatorite koosolekul võiks seda ka arutada. nüüd raportöör on oma sõna öelnud, asume hääletamise juurde, meil on kaks muudatusettepanekut, need on identsed. ja hääletame nende üle kätt tõstes, kes on esimese ja teise hääl-, muudatusettepaneku poolt, kes on vastu, tagasi lükatud ja nüüd panen hääletusele kogu selle arvamuse. nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? tundub, et kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud arvamus on vastu võetud. aitäh teile, aitäh raportöörile. nüüd saame edasi minna järgmise päevakorrapunkti poole, punkti juurde. see puudutab töötajate kaitsmist nende riskide eest, mis on seotud kokkupuutega kartsinogeensete ainete ja mutageenidega töökohal. kolleeg Tess suur tänu, härra esimees, me räägime töötajate kaitsest äh, täna ja ma arvan, et me peaksime hetkeks mõtlema ka peaksime me Portugali äh, tuleohvritele hetkeks põllumajanduskomisjonina mõtlema.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 seitsmes päevakorrapunkt niisiis, töötajate kaitsmine. kokkupuute eest kartsinogeensete ainete ja mutageenidega. raportöör on Bouvet, vastutav komisjon on tööhõivekomisjon. nagu te teate, puutuvad põllumajanduses töötavad inimesed kokku väga erinevate ainetega, mis, mida kahtlustatakse selles, et need ähm, tekitavad palju probleeme ja millel on ka kartsenogeenne mõju. vaja on kaitsta põllumajandussektori töötajate tervist ja ohutust. kahekümne esimesel märtsil kaks tuhat seitseteist me otsustasime paluda arvamust selle eelnõu kohta ja nagu ma ütlesin, selle koostas tööhõivekomisjon. see arvamus anti roheliste rühmale ja härra Bovee määrati raportööriks ja nüüd ma annaksingi sõna härra Boveele, palun. suur tänu, härra esimees seega tegemist on arvamusega, mis puudutab viit ainet, viite kemikaali ja need on mineraalsed õli või mootoriõli, nii et see on suhteliselt piiratud hulk aineid, aga see on osa sellistest ainetest, mis on siis kantserogeenid või mutageenid, nii et see raport liigub õiges suunas. kas midagi ei toimi. tundub, et prantsuse keelest ei ole tõlget. nüüd saate äh, asi on lihtne, alustan uuesti. tegemist on arvamusega, mis puudutab viit spetsiifilist ainet, mis on mineraalsed õlid, mootoriõlid, et see puudutab üldiselt seda teemat, aga see on osa ulatuslikumast süsteemist, aga siin on tegemist öö, äh, täpsema arvamusega ja äh, see on väga tähtis põllumajandussektorile, see arvamus ja seetõttu me mõtleme ka raporti peale ja minemaks kaugemale selles töös, mida me komisjonis teeme. neli väga tähtsat punkti. Äh, tänapäeval vähk on esimene haiguste põhjustaja töökohal, mis on, lõpevad surmaga, viiskümmend kolm protsenti haigustest on sellega seotud ja johtuvalt sellest meie seadusandlus peab olema kaitsvam ja see ongi selle raporti eesmärgiks. ja meie oma arvamuses oleme teinud ettepaneku äh, tugineda kõige kõige tähtsamatele, kõige esmastematele meetmetele ja kõigis kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis nii et meil on olemas siis nimekiri, kõik liikmesriigid ja siis kõrval on kõik need meetmed, mis puudutavad neid aineid. ja oma arvamuses me tuleme välja omapoolsete ettepanekutega, toome ära need, äh, selle kõige alampiiri, äh, millele tuginevalt me peaksime töötama. ja edasi me oleme lisanud sellesse arvamusse ka sellepärast, et seda komisjoni eelnõus ei sisaldunud, põllumajandustootjad keda ei ole arvesse võetnud, võetud, sellepärast et see on seotud töötajatega, aga tegelikult põllumajandustootjad, et nende peale otseselt ei mõelda selle, seoses selle kaitsega, aga väga tähtis on, et põllumajandustootjad oleksid täpselt samamoodi kaitstud kui muud töötajad. ja lõpuks selles arvamuses, äh, me oma arvamuses selle teksti osas, me rõhutame seda, et Euroopa Komisjon on head tööd teinud, sellepärast et ta on sisse toonud kõik Ähm, teadlaste arvamused, rahvusvahelise äh, komisjonide arvamused, rahvusvahelise äh, tervishoiuorganisatsiooni arvamused, nii et see eelnõu liigub õiges suunas, aga me soovisime lihtsalt mõningad muudatused või parandused veel teksti sisse tuua. suur tänu! Panie pośle, otwieramy dyskusję aitäh! me saame nüüd siis arutelu käivitada. härra Andrew esimesena. Oui, merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin lihtsalt öelda seda, et ma täies mahus tõesti toetan Jose Boveed ja see on tõesti väga kvaliteetne arvamus ja ma ilma igasuguste reservatsioonideta toetan seda ettepanekut laiendada seda töötajate mõistet ka põllumajandustootjatele ja igapäevaselt me tõesti näeme seda, äh, ja näeme ka teadusuuringutes seda, et kuidas inimtervist mõjutavad erinev, töö erinevate kemikaalidega ja ma arvan, et me ei tohi jääda ükskõikseks sellega seoses ja ma paluksin komisjoni, et põllumajandustootjad ja nende lähedased oleksid ka osa nendest töötajatest, kellele see direktiiv on suunatud ja lisaks sellele ma arvan, et oleks igati asjakohane, et komisjon annaks meile, kuna tegemist on tõesti väga tundliku teemaga ja et ta tooks meile täiendavaid täpsustusi nende kriteeriumite ja selle menetluse kohta, selleks, et me saaksime klassifitseerida äh, keem-, mm, kemikaale, keemilisi aineid ja kantserogeene ja seoses sellega vaadata, et milliste riskidega inimesed töökohal kokku puutuvad ja see oleks äh, väga kasulik ja terve rida küsimusi seondub ka pestitsiididega, mida kasutatakse põllumajanduses ja kuidas äh, see on seotud kantserogeenidega, glükofüsaadid ja ma arvan, et meil on vaja siin täpseid andmeid ja me teame ka seda, et teadlased alati ei ole samal arvamusel, aga nüüd meie seadusandjana peame otsustama nende teemade üle, mis on väga tähtsad inimtervise jaoks. nii et ma arvan, et komisjon peaks väljenduma selgemalt, sidusamalt ja väga tähtis on ka läbipaistvus kogu selles teemas. ja ja ka avalik arvamus ja ühiskond üldisemalt suhtub su-, järjest suurema tähelepanuga selle, sellesse teemasse ja see on väga tähtis just ka põllumajandustootjate, tarbijate seisukohast ja ma arvan, et me peame käsitlema seda teemat nii, nagu Jose seda on oma raportis teinud ja peame väga tä-, tõsiselt suhtuma sellesse teemasse, aitäh. bardzo proszę szedł reportera pana posła Lizeka aitäh, Vare, variraportöör. suur tänu, ähm, ütleb härra Kiisek ja ma tahaksin tänada härra Poveedne, nii nagu arvamuse koostaja ütleb, et on tõesti nii, et vähihaigused on peamised surmapõhjustajad, äh, selles osas ei ole mingeid küsimusi, aga skeptiliseks muutun ma siis, kui poliitikud hakkavad paika panema mingisuguseid piirmäärasid, äh, eriti kuivõrd minu meelest ei ole see ka meie komisjoni pädevuses. kõigepealt piirmäärasid ei tohiks äh, panna alati ühe liikmesriigi kõigi madalamate määrade järgi, liikmesriikides on piirmäärade süsteemid erinevad, neid ei saa lihtsalt võrrelda lihtsalt omavahel Äh, kui need erinevad piirmäärad tagavad äh, sama kaitsetaseme ja see on kõige olulisem, ei peaks me hakkama rohkem reguleerima, alati peaks see piirmäär olema null ja sellest põhimõttest me peaksime lahkuma. teiseks, komisjoni ettepaneku aluseks on äh, mõjuhinnang olnud ja sellest peakski lähtuma need piirmäärad, aga kui me raportööri ettepanekut triik-, hüdrokloroetüleeni osas näiteks, siis minu meelest on ka mindud jällegi kaugemale. nii teadlased töö ter-, tervishoiuasutuses, aga ka tööturu osapooled Safety and Healthy at Work toetusgrupist on rääkinud neljakümne neljast milligrammist. teadlased näivad, et ma, kui need on kõrgemad, need määrad, siis see ei kujuta endast ter-, terviseohtu. ja komisjon tegi ettepaneku viiekümne nelja milligrammi peale, nüüd meie komisjon kolme koma kolme milligrammi peale, mis tähendab seda, et minnakse äh, oluliselt kaugemale kui komisjon oma ettepanekus. mina arvan, et äh, selline muudatus äh, tooks kaasa parema õigusloome. kolmandaks äh,, raportöör räägib konkreetselt arvamuse koostaja taimekaitsevahenditest minu teadmiste kohaselt ei kasutata aga neid aineid, millest räägitakse taimekaitsevahenditest. Ehm, kahe tuhande üheksanda aasta ehm, direktiiv näeb ette, et taimekaitsevahendid, millel on kantserogeenne või mutageenne mõju, neid ei tohi üldse lasta Euroopa turule. ja seega kantserogeenide ja mutageenide puhul taimekaitsevahenditest kokkupuude on ilmselt väga vähe tõenäoline ja räägin ka Saksamaa põllumajandustootjate ühingu nimel, kellel ei ole selge, kes ei ole selles osas nõudnud äh, muudatusi. Äh, põllumajandustootjate puhul on kõige lävinud vähiliik äh, nahavähk. probleemiks on päikesega kokkupuude Äh, nahavägi, vähiravi maksab Euroopas igal aastal üle viiesaja miljoni euro, neid kulusid võiks kokku hoida, kui kasutatakse ennetavaid meetmeid. ja kui lubate ka üks reklaam siia vahele, just nimelt sellel nädalal leiab Euroopa Parlamendis aset üks väga oluline üritus, nimelt kell kolmteist null täna avame näituse äh, ASB hoones esimesel korrusel G plokis, äh, kus äh, pakutakse võimalus kõigile tasuta nahavähi uuring läbida, kõik kolleegid, tulge palun vaadake, äh, laske ennast uurida, me teeme midagi konkreetselt teie tervise jaoks, aga viitame ka sellele, et äh, nahavähk ähm, on äh, tõesti väga suur probleem põllumajandustootjate seas me teeme oma ettepanekud ka arvamusse, mille koostas kolleeg Bove ja loodetavasti konstruktiivses õhustikus õnnestub meil jõuda mõistlike kompromissideni ka temaga, suur tänu. proua Kadenbach. suur tänu nii nagu eeskõnelejad ka osaliselt ütlesid, pea, umbes seitsekümmend viis tuhat kuni sada tuhat vähijuhtu, mis lõpevad surmaga, Euroopas on põhjustatud sellega, et töötajad on kahjulike ainetega kokku puutunud. umbes kakskümmend protsenti on meil surmajuhtumeid selles valdkonnas rohkem, kui on näiteks tööõnnetuste järgseid surmajuhtumeid ja seega eh, minu meelest direktiiv uue viiesaja eh, ohtliku aine osas on teretulnud, eh, need on nõudmised, mida tööturu osapooled, tööandjate ja töövõtjate esindajad on meilt nõudnud ja tahetakse jõuda ühtsete määradeni miinimumkaitseks ja seega mul on hea meel, et volinik Tyson ütles, et aastal kaks tuhat kuusteist, et Ehm, piirmäärasid vähendatakse ehm, ehm, mitmete ainete osas, kahekümne viie kuni viiekümne aine osas, me nüüd teame, et nüüd on vahepeal aasta kaks tuhat seitseteist kokku kohale jõudnud ja kaks tuhat kuusteist Äh, on osade ainete puhul see samm juba astutud, nüüd siis järgmised viis ainet, aga see äh, Dysoni poolt äh, öeldud kahekümne viie aine osas piirimäärade vähendamisest oleme me kaugel ja kaugel ka sellest, et aastaks kaks tuhat kakskümmend viiekümne aine puhul seda tehakse. me ei räägi siin mingisugustest bürokraatlikest otsustest, vaid me räägime ju inimeludest, inimelude kaitsest ja, ja elukvaliteedist ja seega ma tervitan äh, tänast ettepanekut viie aine puhul piirmäärad üle vaadata ja tuleb see on, tuleb lähtuda loomulikult äh, seadusandluse senise vastu võetud tekstist, äh, aga me kavatseme ka esitada omalt poolt muudatusettepanekuid, aga ma tahaksin siinkohal tänada kolleeg Poveed tehtud ettepaneku osas ma ei lasku detailidesse kõikide ainete puhul, vaid ütleksin paar sõna ainult triikloroetüleeni kohta. ma olen arvamuse koostajaga nõus selles osas, et siin peaks see piirmäära olema teine ja mul on hea meel, et referentsmäärana on ta võtnud selle äh, määra, mis Austrias juba kehtib äh, ja Saksamaal hakkab see ka varsti kehtima, ütlen Saksa kolleegile nii et äh, terve rida uuringuid on ka selles osas tehtud, mis näitavad seda, et on vaja seda piirmäära allapoole tuua. mis nüüd puudutab kokkupuudet vähi tekitavate ainetega ja vähipuhangud, nende äh, vahel võib teinekord olla väga suur ajavahemik ja mõnikord äh, suisa kolmkümmend kuni viiskümmend aastat ja teil on võib-olla juba äh, meelest läinud, et neljakümnendatel aastatel kasutati äh, ka äh, näiteks määrdeained, mis sisaldasid trikloroetüleeni ja täna tulevad alles need vähid välja. ja seega trikloroetüleeni puhul on täiesti selge see, et tegemist on ainega, mis on kahjulik. Saksamaal on samuti jõutud on tehtud väga palju uuringuid, äh, mis on näidanud ka näiteks seda, et see võib tekitada teatud kogustes ka äh, neeruhaiguseid ja seega tuleks neid piirmäärasid kindlasti vähendada. seitsmes ettepanek on minu meelest täiesti õige, et tuleks kiiresti üle vaadata äh, trikloroetüleeni piirmäär ja lõpetuseks tahaksin lisada veel seda, mida öeldi juba varem, minu meelest on väga positiivne see, et kolinik kolleeg Bovee räägib põllumajandustootjatest, mitte ainult põllumajandussektoris töövõtjatest, kes ka neid tuleb kaitsta, põllumajandustootjaid ähm,, motoor, mootoriõlid ja mineraalõlid lisaks ja, ja täi-, ja õige ka see, et päikesepaiste on põllumajandustootjate jaoks tõsiseks ohuks ja ka siin peaksid olema mingisugused piirmäärad või, või teatud kohustused panema peale tööandjatele, kuid loomulikult äh, põldudel töötajate inimeste puhul on väga raske kuidagi kaitset tagada. aga me kavatseme mingisugused muudatusettepanekud selles osas esitada, aga mul on ka üldine küsimus üks härra, härra Bovee arvamuse kohta. miks on osad põllumajandustootjad jäetud siiski välja konkreetselt sellest ettepanekust, kuigi nemad ju kõik võivad puutuda kohta et äh, kodumajapidamistes neid aineid kasutavad inimesed on jäetud konkreetselt välja, miks see peaks olema nii? aitäh. mul on palve, et et te ei räägiks pikemalt kui raportöör. nüüd aga on aeg üldiseks aruteluks, variraportööri me juba kuulsime ja nüüd poolteist minutit sõnaaega. meil on jällegi probleem prantsuse keelega vist mm.. Öö kolleeg Anjo, kas nüüd on kõik, toimib? Thank you, I, I think. aitäh, mina arvan, et äh, Jose Bove peab väga ettevaatlik olema, et mida ta ikka siin soovib vähendada, kui te, jutt on nende ainetega kok-, äh, ainete vähendamisest mootoriõlist rohkem ähm, põhjustab äh, karts- äh,, põhjustab vähki kohvi. on muidki asju ja kui äh, need äh, põllumehed lähevad õhtul äh, koju, siis nad äh, teevad peatuse kõrtsis, kus nad võtavad ka klaasikese õlut, mis on ka väga kahju, alkohol on ka väga äh, kahjulik, ehk kõik head asjad soovitakse välja äh, võtta äh, ja palju on siin selliseid asju, et, et selleks ei pea üldse põllumees olema, et nende mõju alla sattuda. meie maal on olemas äh, tervise ja tööohutuse ähm, inspektoraat. põllumajanduses on näiteks väga suureks ohuks igasugused traktorid, inimesed saavad surma sellepärast, et nende, äh, et kari neid ründab, elektrilöögid kuskile mingisugusesse auku uppumine ja nii edasi, ehk asjad peavad olema, vabandage väga, ikkagi tasakaalus. aitäh. loomulikult ka meie oleme seda meelt, et kõik äh, riskid peavad olema piiratud. härra Caputo. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin omalt poolt tänada meie raportööri härra Poveed selle teksti eest ja ma jagan igati tema seisukohti. ja põllumajandustootjad on igapäeva, puutuvad igapäevaselt kokku terve rea riskidega. ja riskidega, mis tulenevad ka äh, erinevatest kemikaalidest ja esimene riskiallikas on see, mis puudutab äh, just äh, naha kokkupuudet erinevate, erinevate ainetega. ja mm, mis puudutab piirmäärasid, siis liikmesriigiti on piirmäärad tõesti väga erinevad ja nüüd need viis aine, ainet, seal võib-olla tõesti peaks neid piirmäärasid tõstma mõningates riikides on need piirmäärad väga kõrged, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis näiteks, <clears throat> kus on juba tõesti väga kiiduväärsed head tavad ja kahe tuhande neljanda aasta direktiivi eesmärgiks on kaitsta Euroopa Liidu töötajaid, aga mis puudutab põllumajandustootjaid, siis ka nemad kuuluvad äh, selle direktiivi rakendusalad, alasse, aga muidugi me peame täpsustama seda, mis puudutab just neid inimesi, kes igapäevaselt oma igapäevatöös puutuvad kokku nende ainetega. Lohman, soovid? Herre Dorfman. Og forslaget, og tak for øh, debatten her. Kræft er jo utrolig. Suur aitäh selle ettepaneku eest ja selle debati eest. Vähk väga oluline on midagi ette võtta, sellepärast et sellega puutuvad kokku paljud inimesed. oluline on teada ka seda, millised on need ähm, ühismõjud, ega meil täpne informatsioon tegelikult muu, puudub. mõned riigid on nii-öelda eespool. Taani saadikuna võin öelda, et meie jaoks, meie riigis on töötervishoid ääretult oluline. aga nagu teised on öelnud, väljas päikese ja tolmu käes olemine, juba sellest võib piisata vähi jaoks pikemas perspektiivis. me teame, et vahel, kui näiteks lauta ehitatakse, võib-olla seal katusematerjalis on kartsinogeenseid aineid. veel üks asi, millele ma mõtlen, on tööriistad. kui näiteks põllul vihmutatakse või, või äh, aerosooliga mingisuguseid aineid äh, levitatakse äh, viis aastat tagasi, kui öö, ähm, ostsite selle vahendi, millega seda pritsida, siis ähm, võib-olla see on juba ajast maha jäänud, äh, tegelikult neid vahendeid peaks samamoodi kontrollima tehnilisest seisukohast, näiteks nagu autosid, tehnoülevaatused peaks olema. suur tänu, härra esimees. tõesti, tegemist on väga huvitava aruteluga ja meile Euroopa Parlamendina lasub äh, kohustus kõigepealt tarbijaid kaitsta, aga samas ka kaitsta neid, kes äh, tarbijatele tarnivad neid erinevaid äh, aineid või tooteid ja see puudutab põllumajandustootjaid, äh, veini, viinamarja kasvatajate jaoks siis puuviljakasvatajate jaoks viimasel ajal on ajad olnud väga keerukad ja aga me peame väga äh, tähelepanelikud olema, et me last kood pesuveega välja ei viskaks. ja peame rakendama vajalikke meetmeid selleks ja näiteks selles osas, mis puudutab ka piirmäärasid, need küsimus on meie jaoks väga tähtis küsimus see ei tähenda seda, et me ei peaks nüüd tootmist jätkama, aga me peame tootmist jätkama õigetes ja korrektsetes tingimustes, jah. siin räägiti triikloroetüleenist, aga need ained, mis benseeni sisaldavad, see puudutab ka kõiki neid ja kahjuks neil kõigil on tõesti äh, selline vähki tekitav äh, reputatsioon, jah muidugi, kui põllumajandustootja liiga palju joob äh, Ehm, siis on see, see ka ohtlik ja kantserogeenne muidugi ja kantserogeenid on sellised ained, mis mõjuvad väga pikaajaliselt. aga lõpetuseks tahan tänada Jose Puvet selle raporti eest. proua Müller, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin täna võtta sõna meie variraportööri nimel. meie äh, lugesime läbi äh, härra Bovee arvamuse ja leiame, et see on hea ettepanek, meile meeldib äh, see, et põllumajandustootjad äh, on siia kaasatud, aga minu meelest koduabilised peaksid siia olema ka kaasatud, aga kakskümmend kaks miljonit inimest on need, kes me, kelle me võtame kaitse alla vähihaiguste eest piirmäärade alane arutelu, sellest peaks veel väga intensiivselt minu meelest rääkima, ma tean, et aastast kaks tuhat kaheksateist kavatseb Saksamaa samuti triikloroetüleeni piirmäära tuua kolm koma kolme milligrammi peale, aga me teame samas, et kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel on väga suuri erinevusi kuid ma siiski arvan, et madalam piirmäär äh, tervishoiu kaitse mõttes on ülioluline, me peame sammu astuma ja väga selge nõudmise esitama. Äh, piirmäära revisjon, mis nüüd on tulemas, on ju tegelikult väga selge signaal selles suunas, et lõpuks ilmselt liigutakse selle piirmäära tõsise alandamiseni kas me peaksime nüüd siia pestitsiidid ka konkreetselt äh, kaasama, mis praegu on välistatud, mida ei tohiks siis äh, kasutada, selles osas äh, ma ütleksin, et härra Kiisekil on õigus. me kavatseme selle detailsemalt üle vaadata ja, aga ma tänan siiski selle ettepaneku eest, kolme kriteeriumi eest, mis on sisse pandud siia, minu meelest need on väga hea materjal edasiseks, härra Puda suur aitäh, esimees, teen hästi lühidalt. sellised arutelud töötajate tervise kaitsmise kohta on ääretult olulised. ja tähtsad ei ole siin mitte ainult kartsinogeensed ained, mis tahes aine võib põhjustada negatiivseid tagajärgi sooviksin juhtida tähelepanu ka sellele, et liikmesriikides tuleks tegelikult välja töötada varajased sõeluuringute mehhanismid põllumeeste jaoks. põllumehed tihti töötavad sellistes kõrvalistes paikades ja selles mõttes sõeluuringud on vaja välja töötada nahavähi ja teiste vähivormide jaoks põllumeestele proua Aguilera. suur tänu, härra esimees. ma oleksin tahtnud raportöörile lihtsalt öelda, et ma olen nõus temaga. ja tõsi see on, et kõik need inimesed, kes töötavad selles valdkonnas, kes töötavad taimekaitsevahenditega, et neile peab olema teatud kontroll tagatud mis puudutab praegust direktiivi, mida kohaldatakse põllumajandustootjate osas, siis meil on vaja tagada ka see, et need, nendel inimestel oleks vastav ettevalmistus, ettevalmistus või koolitus, mis puudutab näiteks taimekaitsevahendite kasutamist. et me peame tagama selle kõigile töötajatele, aga põl-, ka põllumajandustootjatele, nii et neil on vaja adekvaatset informatsiooni kõige kohal, nii et nagu teie välja, olete välja pakkunud, härra Bove, et väga tähtis on just ka koolitus, et neil oleks äh, käsiraamatud, suunised, kuidas toimetada erinevate kemikaalide, taimekaitsevahenditega. me peame tagama selle, et äh, inimesed, kes kasutavad neid aineid, nendega kokku puutuvad, oleksid selleks ettevalmistatud. nii et äh, me peaksime vaatama, et kuidas me just seda koolituse akrediteerimise poolt saaksime paika panna. Thank you very much. Eh, kolleeg Ming, palun. aitäh. ma olen väga nõus paljude asjadega, mida raportöör ütles, minagi leian, et seda äh, kohaldamisala peaks laiendama minul on sama küsimus nagu siin esitati, et miks mitte need, kes oma kodumajapidamises töötavad. ja veel selle kohta, mida kolleeg Änju ütles, jah, kõik need asjad võivad tekitada vähki, aga samas need tekitavad ka palju positiivseid emotsioone. kui positiivne emotsioon on, siis see ähm, äh, päästab alla endorfiinid ja heaolu. vähiga kahjuks palju äh, positiivseid eh, emotsioone ei seostu need asjad, millest meie siin räägime, need kartsinogeensed asjad, nendega posi-, endorfiine ei kaasne. vaja oleks võib-olla neid muresid siiski vähendada, neid muresid, mis on seotud eh, keemiliste ainete ja, ja muuga. veel üks asi, mis eh, on siin äh, päevakorda tulnud, mis ikkagi on ohtlik ja mis ei ole ohtlik? siin ühel eelmisel arutelul tuli väga selgelt välja, et me oleme alati nii-öelda piiratud oma lähenemises, kui meil puudub sõltumatu nõu nendes asjades. küsimus on muidugi selles, et kust siis võtta need miljardid, mis kulub selle sõltumatu arvamuse saamiseks, sellepärast et need tootjad on ju väga suuri summasid investeerinud selleks, et oma läbi suruda, aga meil on ikkagi vaja see asi ära teha, muidugi teine küsimus on see, kuidas, sellepärast et see on palju raskem asi. härra Hoisling ma tahaksin tänada Jose Boveti selle arvamuse eest ja härra Kiisekile ma vastaksin ka, ma tegelikult päris täpselt ei saanudki aru, mis te ütlesite, et meie poliitikud ei peaks hakkama rääkima piirmääradest, no kes siis veel nendest piirmääradest peaks rääkima, kui mitte meie seadusandjatena. ja viitaksin teie tähelepanu sellele, et te ütlesite, et Saksamaal on piirmäärad teistsugused kui teistes riikides, aga just nimelt triikloroetüleeni puhul äh, on äh, Saksamaa see, kes on seadnud endale madalama piirmäära eesmärgiks aastal kaks tuhat kaheksateist ja miks me ei peaks siis sellest lähtuma ka Euroopa tasandil? ei saa üldse mina aru, miks erinevates liikmesriikides on erinevad piirmäärad, ma arvan, et me peaksime küll paremat tava äh, järgnema ja ma ei tea, miks põllumajandustootjad peaksid äh, kõrvale jääma Te, te ütlesite, et te küsisite ähm, Põllumajandustootjate Liidu käest, kes ütlesid, et ei ole vähi tekitavaid äh, taimekaitsevahendeid sellega ma küll päris hästi nõus äh, olla ei saa ja ma arvan, et ennetava kaitse mõttes on küll mõistlik äh, midagi ette võtta selles küsimuses ja kui me ütleme, et ei ole pestitsiidide valdkonnas kantserokoonseid aineid, äh, kui ma nüüd teist õigesti aru sain, kui ma ei saanud aru, siis parandage mind, siis ma sellega küll päris nõus ei ole. nii et mõelge siis läbi oma arvamus see, mida te ütlesite täna, minu meelest pigem läks sellise keemiatööstuse lobi äh, kanti. ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja, härra Potten. suur aitäh, esimees. tere hommikust kõikidele saadikutele. arutelu on olnud ääretult huvitav. enamik asju on juba maha öeldud. võib-olla tausta pisut kordaksin ja protsessi ka. siin on aktuaalsed küsimused seotud õigusliku alusega. artikkel üks viis kolm on see. see puudutab ainult töötajaid. ehk õiguslikus mõttes ei saa seda kohaldamisala laiendada ja seda kohaldada kellelegi teisele äh, kui töötajatele, ehm, nii nagu töötajad on defineeritud äh, liikmesriikide õiguses ja Euroopa Kohtu lahendites. teine asi, sotsiaalküsimused. seal me räägime miinimumtingimustest, see on väga selge signaal, siin tuleb mängu lähimuspõhimõte liikmesriikides ka. see on hoopis midagi muud kui siseturu asjad. siin me räägime miinimumväärtustest see tähendab seda, et kui liikmesriik suudab, siis ta võib seda nii-öelda sellega kaugemale minna, aga meie oleme paika pannud nii-öelda miinimumlävendi. edasi on kohustus ka konsulteerida sotsiaalpartneritega, sotsiaalpartnerid võivad isegi sõlmida lepingud, mis siis muudetakse seadusteks. kartsinogeenide direktiiv, see on samuti võetud vastu sellel õiguslikul alusel seal on ette nähtud ka konsulteerimine sotsiaalpartneritega, samuti on aga töötervishoiu nõustava komisjoniga konsulteerimine ette nähtud, seal on kolme, see on kolmepoolne mm, komisjon, kus on muuhulgas esindatud tööandjad ja töövõtjad. vaja on nimelt selliste asjadega otsustada või kindlustada see, et kõik osapooled oleksid kaasatud niimoodi, et need asjad ka ellu saaksid viia. nüüd teadusnõuanded. Need on esitatud vastavale komisjonile ja siis seal on need erinevad osapooled ka paika pannud või, või jõudnud nende väärtusteni. ja otsustatud on, et tööandjate, liikmesriikide ja ametiühingute vahelises komisjonis paika pandud väärtused, et neid meie omalt poolt komisjonina li-, ähm, muutma ei hakka. kui nüüd tegemist ei ole hoopis ähm, mingisuguse sellise asjaga, mis on kahe silma vahele jäänud nendel kolmel osapoolel. ehk nagu siin on öeldud, tegu on mitmete ettepanekute ja eelnõudega, midagi on tulnud möödunud aastal ja midagi on veel tulevikus ka ette näha. möödunud nädalal kiideti nõukogus heaks kõik need väärtused. ja nõukogu leidis, et ähm, selle kolmepoolse komisjoni äh, otsusest ei ole oleks ähm, mõistlik ähm, kõrvale minna, sellepärast et see võiks mõjutada ka kõike seda, mis tulevikus tehakse sotsiaalpartneritega. lugupeetud esimees, ma väga palju aega siin ei soovi kulutada, teie aega. ma pean kohe maha ütlema, et ma ei ole tööhõive valdkonna spetsialist, aga ma sain küll niimoodi aru, et pestitsiididega seoses siin oli üks äh, äh punkt üks A kartsinogeenid, neid ei saa klassifitseerida pestitsiididena, need on vastupidi välja arvatud automaatselt pestitsiidide hulgast, aga ma toonitan kohe, et kuna ma spetsialist ei ole, siis ma rohkem sellest ei saa rääkida. suur aitäh, esimees! suur tänu! härra Bovee, palun! ma ei hakka kordama kõike, aga üks punkt, sellepärast et ma nägin, et sellest räägiti ja inimesed ei saanud aru. muudatusettepanek kolm, kui ma räägin töötajatest, välja abitud, välja arvatud kodupajamiste, majapidamises töötajad, see mõiste, mina ei ole seda välja mõelnud, vaid ma olen üle võtnud sel töötervishoiu direktiivist kaheksakümmend üheksa kolmsada üheksakümmend üks. nii et sellest tekstist ja sellele olen ma liit, liitnud mõiste öö, äh, direktiivist üksteist null seitse kahe tuhande üheksandast aastast ja see hõlmab kõike seda, mis sisaldub siis pestitsiidide ja töödirektiivis selleks, et me hõlmaksime kõiki töötajaid, nii et mina ei ole kõigi nende kodumaja või kodumajapidamises töötajate mõistet või koduabiliste mõistet sisse toonud siia. ma olen nõus kõigiga, jah et äh, ei tohi mingil moel kedagi diskrimineerida, aga mina olen need mõisted võet-, võtnud nendest äh, tekstidest, mis on meil praegusel hetkel olemas ja võib-olla millalgi peaksime me sotsiaalkomisjoniga koostööd tegema, et äh, muuta seda, neid tekste, mis võib-olla tõesti on arhailised. et see on see, mida ma selle kohta saan öelda ja muud mul eriti lisada ei olegi. jaa et me ei ole päris ühel meelel, minu jaoks esmatähtsaks küsimuseks on tervis ja piirmäärade küsimus on ka tähtis selles osas, et edasi liikuda meie võitluses vähiga ja nende ainetega, millega inimesed töökohal kokku puutuvad. ja kui me nüüd võtame maksimaalse lubatud doosi riigis, kus on kõige rangemad äh, määrad ja kui me tugineme sellele, siis on tegelikult see mingi signaal, mille me saadame teistele riikidele. ja ma olen täiesti nõus, et Austria on väga tugevalt alustanud trikloroetüleeniga ja Saksamaa on otsustanud äh, teda, tema eeskuju järgida, see on väga tugev signaal ka teistele riikidele ja see võimaldab meil ka seda, et töötajate ja põllumajandustootjate kaitse oleks igal pool sarnane ja võimalikult hea. ja see oligi minu teksti eesmärk. suur tänu. kuues juuli kaks tuhat seitseteist on muudatusettepanekute tähtaeg ja novembris on siis vastuvõtmise, vastuvõtmine plaanis. see on väga oluline teema ja nagu te teate, on ka tootja osa siin spetsifitseeritud. kaheksas päevakorrapunkt, Energialiidu juhtimine härra Rohde on juhtkomisjoni poolt raportöör, teie ei ole päris kaua siin käinud, ITRE ja ENVI on vastutavad komisjonid vastavalt reeglile viiskümmend viis ja nüüd läheme siis kohe raportööri poolt selle ülevaate juurde, ma arvan, et teie olete kõige parem seda teemat sisse juhatama. Thank you, chairman um.... suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma pean tunnistama, et äh, kümne minuti pärast pean äh, lahkuma korraks, äh, sest et õiguskomisjonis toimub hääletus. aga Ulrike Müller kirjutab kõik teie märkused üles ja edastab need siis mulle. kõigepealt aga lubage mul tervitada komisjoni ettepanekut, see on minu meelest samm õiges suunas. komisjoni eesmärgiks on tagada koordineeritud ja sidus Äh, rakendamine õiguslike ähm, kohustuste osas, Energialiidu osas kõikide liikmesriikide poolt. komisjon näeb ette komisjonide liikmesriikide vahelise menetluskorra, tagamaks Euroopa, see, et Euroopa Liidu ülesed eesmärgid täidetakse. ja seda on meil hädasti vaja. ja see peaks olema meile eeskujuks ka teiste valdkond, teatud valdkondade puhul. nüüd rääkides konkreetsemalt põllumajandusest, siis siin on ette nähtud aruandluskohustus liikmesriikide poolt kõigepealt pikaajaliste eh, madala süsinikusisaldusega plaanide osas, sealhulgas konkreetselt CO2 heitkoguste vähendamine ka põllumajandussektoris, teiseks eh, siseriiklikud eesmärgid ja trajektoorid taastuvenergiaallikate osakaalu suurendamiseks ja sealhulgas ka põllumajanduskultuuride põhjal toodetud kütuse puhul ja kolmandaks bioküt-, biomassi kasutamine kütuse tootmiseks põllumajandussektoris ja äh, Ähm, energiavajaduse äh, katmiseks äh, ka põllumajandussektoris. mina olen teinud mõned muudatusettepanekud, mõned, enamus nendest on tehnilised ja on muudetud sõnastust, näiteks komisjon näiteks, mis puudutab taastuva energia aruandlust, peaks minu meelest sel-, selged äh, juhtnöörid panema liikmesriikidele paika biokütuste aruandluse kohta. ma teeksin ettepaneku äh, et kui järeldatakse seda, et liikmesriik ei ole astunud piisavaid samme ähm, meetmete täitmiseks, mis on kirjas siseriiklikes kliima- ja energiakavades, peaks äh, esitatama konkreetsed nõudmised liikmesriikidele, mille nad siis peaksid täitma. Need konkreetsed nõudmised peaksid asendama siis soovituste süsteemi ähm, liikmesriikidele ja soovitused, kuivõrd nad ei ole siduvad oma iseloomult, eh, ei eh, lähe minu meelest piisavalt kaugele eh, selles vallas ja võivad minu meelest viia selleni, et tulemuseks on põllumajanduspoliitika renatsionaliseerimine ja selle vastu me peaksime olema muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne seitsmes juuni ja hääletame arvamuse osas kolmekümnendal augustil. suur tänu! suur tänu, härra De Castro! Eh, suur tänu, härra esimees! et see, tegemist on väga tähtsa küsimusega, mis puudutab energialiitu ja see on väga tähtis ka äh, meie kliimapoliitika jaoks kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ja põllumajandusel on tõesti väga tähtis roll. ja väga tähtis on, et me saavutaksime ka liikmesriikides seatud eesmärgid ja edendaksime mm, biomassi kasutamist energiaallikana. ja raportöör on kõiki neid seisukohti kajastanud oma raportis äh, mina täna asendan siin variraportööri, kes on rõhutanud seda, et on mõningaid aspekte, mida peaks eriti rõhutama. esimene aspekt on vaja suuremat läbipaistvust äh, suhtluses liikmesriikide ja komisjoni vahel äh,. täpselt samamoodi tuleb avaldada kõik kriteeriumid ja nõudmised nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. edasi äh, ka kõik see, mis puudutab artiklit kolmteist. komisjon on öelnud, et liikmesriik võib oma siseriikliku kava ümber vaadata ja äh, otsustada ambitsioonikamate eesmärkide kasuks. aga samas väga tähtis on see, et liikmesriikidel oleks piisav mänguruum ka oma poliitikate väljatöötamisel. kutsutakse ellu erinevaid mehhanisme ja teinekord eh, liikmesriikidel võib olla probleeme nende mehhanismide ellurakendamisega. artiklis kakskümmend seitse räägitakse eh, rahastamise platvormidest ja mis puudutab taastuvenergiat, see on väga hea ettepanek aga me peaksime täpsemalt paika panema selle, kuidas see toimima hakkab. E, mis on veel väga tähtis, on lisad. lisad, kus täpsustatakse e, seda, kuidas põllumajandust puudutavad küsimused e, siseriiklikesse kavadesse sisse kirjutatakse ja sellega seoses on veel mõningaid teemasid, mis on lahtised. ja tähtis on see, et me äh, väljenduksime võimalikult sidusalt ja meie muudatusettepanekud, mis äh, puudutavad suuremat harmoneerimist, ei tohiks liialt muuta komisjoni ettepanekut. pan poseł Kartich Thank you, um, Chair, and I agree with what... suur tänu, ütleb härra Carthy, esimees, ma olen nõus sellega, mida ütles De Castro ja minu meelest on väga oluline siin rõhutada seda, et erinevad direktiivid ja määrused koondatakse, see on hea mõte, lihtsustamine on teretulnud igal juhul, aga tegelikult ei ole see päris hea, kui selle käigus antakse komisjonile tohutud pädevused kes peaksid keskenduma praegu teistele asjadele. kaks aastat pärast komisjoni teatist Energialiidu loomise kohta on juhtunud ainult üks asi. nimelt eh, nende poliitikate edendamine, mis ebaproportsionaalselt toovad kasu hargmaistele ettevõtetele ja on eh, kaela toonud eh, väga paljudes sektorites Euroopa Liidus tohutu paberitöö, kuus parlamenti on argumenteeritud seisukohad esindanu, esitanud äh, ja ütlevad, et lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõttele minnakse tegelikult ka praeguste sammudega vastu ja äh, regionaalsel tasandil samuti õõnestatakse äh, siis riiklike tegevuskavade rakendamist. kuus parlamenti, minu meelest see on ikka selge häirekell komisjonile, see näitab seda, et enamasti praegu siiski arvatatakse, et komisjoni äh, ja ettepanekud lähevad liiga kaugele, sellega lammutatakse siseriiklikud energiaturu otsuse alused ja õõnestatakse ja, ja ainult mängitakse kätte siis suurtele, kellel on võimu juba lii-, liigagi palju ootan aga koostööd teiste variraportööridega selles küsimuses ja loodetavasti põllumajanduskomisjonis jõuame muudatusettepanekute osas kokkuleppele ja et kõige hullemad osad saaksid välja ja et põllumajandustootjate huvid äh, pandaks siis ka nende ettepanekute keskmesse. proua Scott, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel, et Põllumajanduskomisjon Energialiidu äh, ettepanekute osas oma arvamuse esitab, sellepärast et põllumajandus, kliima ja energia tuleks omavahel seostada ja selle arvamusega seda me ka teeme. Pariisi kliimakokkulepe näeb ette CO2 heitkoguste vähendamise keskendusse, aga peaasjalikult tööstusele ja häid uudiseid on ka sealt tulnud, investeeringud liiguvad täiesti õiges suunas ja juba esimesed edusammud on ka näha. aga sellest ei piisa. tööstuses ainult ei piisa selleks, et kahe kraadi juures hoida temperatuuri soojenemine või sellest allpool, meil on vaja kasutada maailma suur suurt maamassi selleks, et heitkogused väheneksid ja esimesed sammud on astetud, esimesed taastuvate energiate direktiivi ja biokütuste direktiiviga, aga tegelikult viisid need sammud selleni, et hakatakse, hakati importima biokütuseid ja eriti palmiõli ja, ja tulemuseks oli see, et heitkogused maailma tasandil kasvasid. meie suhe maaga ja selle mõju kliimale peaks olema meil samuti Energialiidu üks keskmistest eesmärkideks. energialiidu viis äh, põhimõtet on põllumajanduskomisjonile olulised. kõigepealt energia tarnekindlus, solidaarsus ja usaldus. me peame äh, astuma vastu äh, ameeriklaste otsusele näiteks ähm, kildagaasi kasutada ja, ja tõsta siis kodumaiste fossiilkütuste kasutamist. me peaksime pigem süsiniku jalajälje vähendamisele mõtlema ja äh, lõpu tegema metsamaterjali raiskamisele, toiduainete raiskamisele ja mitte võtma äh, toiduaineteks äh, kasutatavat maad biokütuste alla äh, ja siis äh, impordid, importima äh,, importida ei tohiks siis, kui hinnad on madalamad, aga keskkonnamõjud suuremad, me peame energianõudlust äh, hoidma kontrolli all ja põllumajandussektoris samuti seadma konkreetsemad eesmärgid intensiivne põllumajandus äh, on laastava mõjuga kliimale. dekarboniseerimine, ka siin ma nõuan, et äh, lähenetakse asjale väga ettevaatlikult ja sellega ma kavatsen isiklikult tegeleda. teadus, äh, teadusuuringud ja innovatsioon, novaatorluseks on siin palju ruumi selles valdkonnas, aga konkurentsivõime peab olema tasakaalus selle tehnoloogia ja ka Äh, tehnoloogia jagamisega ja muidugi kliimamuutused on maailma rahva jaoks praegu kõige suurem probleem, ma olen äh, raportööri ettepanekutega põhimõtteliselt nõus, minu meelest väga hea algus, ta ütleb, et komisjon äh, aruandluse kontekstis ja mis puudutab taastuvat energiat, peaksid konkreetseid suuniseid esitama liikmesriikidele, meie teeme ettepaneku, et see peab ka süsiniku Äh, teema välja tooma ja selle, et kui, milline mõju oleks asendusainete kasutamisel, kindlasti peaks sekkuma varem äh, trajektoori äh, kiiva kiskumisel protsessi, mitte ainult siis, kui see trajektoor on juba käest lastud me saame aru, et väga paljudes liikmesriikides on raskusi eh, maakasutuse osas teha muudatusi ja arvestades eh, turuhindu. jah, toorainete hinna ja maakasutusmõjusid on raske mõõta, aga ma arvan, et see ei tähenda seda, et selle peaks sellepärast lihtsalt kõrvale lükkama, nii et räägime sellest kindlasti variraportööride kohtumistel, ootan siis neid arutelusid ja tänan raportööri. kolleeg Jaar, palun. suur tänu. ma paluksin arvamuse koostajat kasutada seda arvamust äh, ka selleks, et Euroopa põllumajandusse ja põllumajandustootjad tuua keskmesse, me toodame biokütust, äh, me teame, et biokütused ei seo aga CO kaht, CO kahe, CO kahte, ainult metsad saavad seda teha ja põllumajandussektoris on natukene muret äh, selle asjaga mingi asi on siin läinud nagu viltu, nii nagu kolleegid ka ütlesid. minu meelest kaks asja täpsemalt. kõigepealt ma pean tunnistama, asi hakkas vi-, kiiva kiskuma siis, kui me energia tootmise, mis oleks pidanud aset leidma põllumajandussektoris tööstusele üle andsime ja tulemuseks oli palmiõli massiline importimine. mina arvan, et tooraine meie põllumajandussektoris, mida toodetakse Euroopas äh, biokütusena, nendel on ju sertifikaatide süsteem, meil on mängureeglid selgelt paigas Euroopas. Ähm, need ei ole meile mureks, mureks on see, kui me hakkame biomassi sisse tooma ja teine asi, ausalt öeldes see hämmastab mind alati, ja negatiivselt, et väga paljudes maapiirkondades oleks tegelikult võimalus olla eh, energia impordist täiesti sõltumatu, taastuvad energiaallikad, tuulised piirkonnad, metsapiirkonnad, biogaasi eh, seaded, aga jätkuvalt on meil maapiirkondi, kus köetakse eh, õliga. ma ei saa lihtsalt aru, miks mingid vanad traditsioonid, äh, teinekord suurkontsernid on muidugi sellega otseselt seotud, nende suhted omavalitsustega ja nii edasi, nii et ma paluksin, et me põllumajandust ei esitaks selles arvamust probla-, probleemse valdkonnana, vaid hoopis potentsiaalse äh, Ehm, positiivse panustajana me võiksime energia tootmisesse väga selge positiivse panuse anda ja sellega selgelt astuda vastu ka kliima soojenemisele ja ma paluksin, et arvamuse koostaja lihtsalt seda ei unustaks. et meid seal äh, lihtsalt äh, mustade peetritena ei maalitaks, äh, põllumajandus ei ole mitte risk, vaid võimalus. So are you? Agnew. aitäh põllumeeste põhiülesandeks on öö, ähm, toiduaineid äh, toota, võib-olla selle vahel selle kõrvalainena tekib ka midagi muud, näiteks suhkrupeedist tuleb suhkrut ja ka etanooli, aga samas ei saa seda suhkrupeedist äh, tulevat äh, tootmisjääki loomadele toita võib tuua muidki näiteid, kui näiteks õled äh, viiad äh, energia tootmisesse, siis midagi sealt ikka jääb järgi. on ähm, aga selliseid asju, mis on päris äh, sellised ehedad jäätmed, siis on need energiakultuurid, see on nüüd väga suur skandaal, kui me vaatame maisi teemat, kõigepealt on vaja osta seemned, see tähendab energiakulu, siis tuleb see öö, istutada, siis tuleb seda maisipõldu harida. harimisel on, kulutatakse diiselkütust, siis öö, kasutatakse väetisi, siis kasutatakse mootorikütust siis on, siis kasutatakse kõiki neid hiidmasinaid, mis äh, on kohutavad kütusetarbijad, siis on vaja jäätmetest vabaneda võib-olla kolmekümne kilomeetrise, kolmekümne kilomeetri kaugusele sõites, jällegi kulub energia. ühesõnaga, see on tohutu skandaal selliste energiakultuuride viljelemiseks kulutatakse kuus korda rohkem energiat, kui nendest tegelikult saadakse. aga põllumehed ei saa kuidagi vähendada seda energiat, mida kulutatakse põllukultuuride viljelemiseks. siin on jälle see roheliste lobi. põllumeeste elu muudetakse väga raskeks minu jaoks on huvitav asjaolu, et CO2, mis peaks olema nagu meie öm, põhivaenlane, et selle kontsentratsioon on kõige suurem just nimelt ekvaatori piirkondades ja vihmametsades. nii et kui te tõesti midagi soovite kasvuhoonegaasidega ette võtta, siis peaksite seda tegema vihmametsades, kus seda kõige rohkem öm, leidub CO2, vabandage väga, on üks põhilisi taimede toitaineid ja selle no, üliväärtuslik. kolleeg Flanagan. kogu aeg me kuuleme juttu sellest, et igat hektarit tuleks mat-, maksimaalselt kasutada, võimalikult intensiivselt oleks vaja viljeleda ja nii edasi. mina olen viimastel nädalatel kuulnud seda, et kui istutada puid selleks, et nendest energiat saada eh, ja siis neid hiljem põletada, see ei ole kõige tõhusam energiakasutus. kui puude istutamise ja hiljem nende põletamise asemel, kui selle asemel tegelikult eh, mingisuguseks muuks asjaks seda maad kasutada, kas keegi selle peale ei ole mõelnud? praegu on esitatud poliitiliselt ähm, eksitavaid seisukohti, mille aluseks ei ole mitte mingisuguseid teaduslikke argumente. kogu asi on lihtsalt naeruväärne. ühel hetkel me, me tegelesime nende biokütustega. mina püüdsin oma volikogus ka seda jutlustada me, tuli välja, et me olime ikka tõelised idioodid, kui oled aru saanud, et oled teinud tõelise lolluse, siis oleks aeg ka seda tunnistada. kui autoga sõidad auku, siis äh, noh, sa ei keerle seal augus temaga edasi, sa mingisugusel hetkel püüad ta, sa püüad sealt välja tagurdada ehk äh, peaks mõtlema muude tehnoloogiate peale, mitte selle äh, mitte ainult selle primitiivse puukütte peale ja võib-olla eh, rahalistel põhjustel ei peaks ka sellist valeusku propageerima. jah, härra esimees, energeetika küsimus on väga otseselt kliimamuutuste küsimusega seotud ja selles raamistikus eh, on liikmesriikidel eh, võimalused teha valikuid ja ja väga tähtis on see, et ka Euroopa Liidu tasemel juhtimine võimaldaks teha tööd üldisemas plaanis energiaküsimuse ja kliimamuutuste küsimusega. tõsi see on, et investeeringutel on vaja stabiilsust ja praegusel hetkel ma tegelen just äh, biokütuste küsimusega, teise põlvkonna biokütuste äh, ja nende äh, suhtega esimesse põlvkonda. ja tõsi see on, et esimese põlvkonna biokütustel oli vaja investeeringuid, mis ei ole veel tagasi teeninud ja nii et ma arvan, et väga tähtis on see, et meie raamistik selles osas oleks stabiilne, aitäh ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. palun. suur aitäh, esimees. minu nimi on Hans Bergner. mul on ka kolleeg siin kaasas, sellepärast et see on ühis, see on ühine ettepanek see on kahe peadirektoraadi ühisettepanek. me soovime tõhusalt äh, ja tulemuslikult Energialiidu eesmärkideni jõuda. ma püüan teha lühidalt, sellepärast et ka ähm, raport oli üsna lühike näeme, et raportöör ütleb, et see raport, see eelnõu on samm õiges suunas ja me muidugi ootame parlamendi ning ähm, vastutavate komisjonidega koostööd siin. nüüd LULUCF. eesmärk on need küsimused selgemaks saada ja kindlasti me seda, neid üksikasju ka analüüsime. olu-, veel üks oluline asi. stabiilsus palve, sellest oli juttu viimases sõnavõtus, see on muidugi väga oluline, sellepärast et see peaks andma investoritele vajaliku stabiilsuse, et nad saaksid teha vajalikud investeeringud üleminekuks madala süsinikukasutusega tehnoloogiale. mida veel? me ei soovi muidugi loomulikult ette näha suurt võimu üleminekut komisjonile, pigem on soov sünniks raamistik, mille piires Euroopa Liit saaks täita omale võetud kohustused ja annan sõna järje üle kolleegile. suur aitäh, suur aitäh Põllumajanduskomisjonile, suur aitäh, et te nii kiiresti olete tegutsenud. me tõesti näeme, et põllumajandus on tegelikult väga oluline osa selles ähm, teemas ja seda ütlesite ka teie. me sooviksime tänada ka raportöör Rohnert tema väga fokusseeritud kommentaaride eest. ettepanek panna paika bioenergia ähm, aruandluse väga selged juhendid, sellest on meil tegelikult siin natuke juttu ka olnud rakendusaktina nimelt seda kohustust ette näha seal siis ähm, sätestataks täpsemalt. nüüd see muudatusettepanek, ähm, et soovituste asemele panna kohustused, muidugi me tervitame väga ambitsioonikust, aga nii palju, kui me ka sooviksime midagi kohustuslikku näha, me siiski adume, et selles kontekstis on olemas Euroopa Liidu eesmärgid ja mitte iga liikmesriigi individuaalsed eesmärgid ja just nimelt sellepärast me nii kaugele ei läinudki, et ähm, oleksime kohustuslikuks midagi siin muutnud. samas me siiski ütleme, et Ähm, liikmesriigid peaksid äh, tegema maksimumi selleks, et need soovitused saaksid ellu viidud ja et tuleb võtta ka meetmeid sellisel juhul, kui neid soovitusi täielikult arvesse ei võtta plaani, arvesse ei võeta plaanide koostamisel. ja veel tagasiside liikmesriikide parlamentidelt, seal ei olnud ähm, mingisuguseid ähm, lähimuspõhimõtte probleeme tõstatatud valitsemisel. me tegelikult oleme ka omalt poolt äh, jätnud liikmesriikidele võimaluse selle konsultatsiooni üksikasjad paika panna. nii, need on minu lühikesed kommentaarid, suur aitäh teie töö eest ja ootame teiega koostöö jätkamist sellel teemal. Pan poseł Roda raportöör Ruhde, palun. härra Jaarilt ja võib-olla teistelt kolleegidelt paluksin tähelepanu pöörata sellele, et see arvamus keskendub ainult haldusküsimustele, Energialiidu majandamisküsimustele ja sisu loomulikult äh, tuleneb peaasjalikult, Energialiidu sisu tuleb äh, ülejäänud seadusandlusest. see on puhtalt valitsemisküsimus. me ei saa hakata siin ähm, eraldi igat seda alateemat arutama, mis, ähm, mille tulemusel see arvamus kasvaks äh, lihtsalt hiiglaslikuks ma so-, siinkohal toetaksin ka seda, mida ütles härra Castro. läbipaistvus on vaieldamatult oluline. suur tänu! suur aitäh! kakskümmend seitse juuni muudatusettepanekute tähtaeg kell üks ja sellega me selle päevakorrapunkti lõpetame meie järgmine päevakorrapunkt on edasi lükatud. ja nüüd me saame teha siis tehnilise pausi ja siis tuleb koordinaatorite koosolek, kinnine koosolek ja komisjon jätkab kell kolm, meil on kaks kuulamist kahe volinikuga ja nüüd pärast pausi koordinaatorite koosolek, kas teil ei ole, ega teil midagi selle vastu ei ole, kui me varem alustame? härra Agnew, mul on üks küsimus, et millal te siis tahaksite koordinaatorite koosolekuga alustada, kui te küsisite, et kas teil ei ole midagi selle vastu, et varem pihta hakata? za piętnaście jedenasta czyli dziesiąta czterdzieści kolmveerand üksteist kümme nelikümmend viis kui koordinaatoritele see sobib härra Nicholson ma ei tahaks nüüd siin probleeme tekitada, aga mõnedel meist on siin koos, kohtumised siin vahepeal paika pandud. sellisel juhul teeme kell üksteist kui kolmveerand üksteist ei sobi, siis alustame koordinaatoritega kell üksteist.